delegatsiooni juhib härra Karitaltaja, kes on Iraagi Vabariigi esindusest. mul on hea meel osutada turvalisuse ja julgeoleku ning õiguskorra, õigusriigi põhimõtete arendamisel Iraagis, et see kõik on väga edukas olnud, meenutan siin kohalikke valimisi, mis jaanuarikuus toimusid ning ma loodan, et järele jäänud raskused äh, ületatakse peatselt ja need rasked aastad, mis olid, need jäävad nüüd kõik minevikku. Euroopa Liit ning Euroopa Parlament on alati teie poolel, annab teile toetust, et tugevdada rahu, demokraatiat ja stabiilsust teie riigis. kõik need on asjad, mida Iraak soovib saavutada, muidugi nagu iga teine riik, kellel on õigus niisugustele asjadele ning ma loodan, et need kohtumised siin parlamendis on viljakad ning et äh, teie siin viibimine annab teil veelgi tuge-, annab teile võimaluse veelgi tugevdada parlamentide vahelisi sidemeid. nüüd aga räägime teisest lugemisest kvalifitseeritud häälte enamise, enamusega, mis puudutab ühiseeskirju rahvusvahelise bussiteenuste turul juurde, juurdepääsu osas